aitäh selle eest, ütleksin rootslasena. aga aitäh äh, kõikidele liikmetele väga huvitavate küsimuste eest ja aitäh härra Dombrovskisele vastuste eest. nüüd annan teile sõna viieks minutiks. lühikeseks kokkuvõtvaks avalduseks. viis minutit äh, on veel jäänud koosoleku lõpuni, palun So, uh, members... lugupeetud uh, Euroopa Parlamendi liikmed, head kolleegid, tahaksin kõigepealt tänada teid väga võimaluse eest uh, arvamusi vahetada teiega. tänaksin teid uh, väga arukate küsimuste eest. ma saan aru, et Äh, veel jätkutööd on vaja teha nende teemadega. ma olen äh, valmis äh, tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendidega. olen ise olnud ka parlamendisaadik, Euroopa Parlamendi saadik ja seega mm, olen valmis vaatama, kuidas koos toime tulla nende väljakutsetega, millega me silmitsi seisame ma usun, et siiski võlgnen teile veel ühe vastuse ühele küsimusele ja mind kritiseeriti selle eest, et äh, mul ei õnnestunud sellele vastata kahe minuti jooksul. see puudutas äh, vigu, mis tehti Lätis kriisi ajal. usun, et osaliselt leiad vastused ka riigipõhiste soovituste seest Lätile. on päris palju poliitikavaldkondi, kus on soovitusi selle kohta, et tuleb suurendada energiasõltumatust. see on väga oluline praeguses kontekstis samuti tuleb äh, tegeleda rohkem sissetulekute ebavõrdsusega, äh, seda läbi äh, maksupoliitika muutmise ning läbi justiitssüsteemi tugevdamise, lahendades maksejõuetusprobleemid ja muu. paljud riigipõhised soovitused, mis Lätile tehti ja kus räägiti teatud puudujääkidest, neid teemasid ka käsitlesid ja ma loodan väga, et uus valitsus mida praegu mm, luuakse, sest meil leidsid äh, valimised aset mõni päev tagasi, et uus valitsus on valmis nende teemadega töötama. ja muidugi me teame, Lätil on veel palju tõsiseid väljakutseid ees praegugi. mis puudutab uue komisjoni tööd, siis ma arvan, et peaksin toonitama veel kord, et tegemist on uue struktuuriga, kõik ei ole veel viimse detailini paigas, aga olles konsulteerinud äh, teiste volinikukandidaatidega, siis meie oleme igastahes valmis, koostöövalmis töötama, töötama meeskonnana, nii äh, muidugi äh, volinikel on omad erinevad poliitilised taustad, me peame aga jõudma tulemusteni ja tagama selle, et Euroopa suudaks edasi liikuda. peame leidma vastused neile muredele, mis inimestel on, majanduskasv, tööhõive, äh, prügimajandus, majandus ja sotsiaalmudel. jällegi äh, veel kord äh, aitäh kuulamise eest ning ootan tihedat koostööd teiega ka tulevikus, aitäh! Just a few remarks on the veel paar sõna lõpetuseks. leiab aset ühine hindamiskoosolek EKONi juhatuse ja koordinaatorite vahel kell seitse täna õhtul ASP kolm G kaks ja üritame eh, muidugi arvestada kõikide muredega, mida mainiti hindamiskirjas ning eh, me saadame uue kirja välja hiljem, enne kella kümmet õhtul. kommentaaride esitamise tähtaeg on kell üheksa, seitsmes oktoober, teisipäev. ja soovitatud on, et ainult üks koordinaator Äh, fraktsioonist oleks kontaktisikuks ja ma paluksin, et tööhõive koordinaatorid tuleksid siia, nii et me saaksime arutada seda, mida me peaksime nüüd tegema tööhõive komisjonis. palun, kas äh, tööhõive koordinaatorid saaksid tulla siia? suur aitäh teile, härra Dombrovskis ja aitäh komisjonide liikmetele kes kõik esitasid väga põnevaid ja huvitavaid äh, küsimusi